sellest, et härra Olli Rehn astus sellest ametist tagasi, ma tahaksin teile öelda, et kandidaatide äh, esitamise tähtaeg lõpeb äh, teisipäeval kell kaheksateist null null. Äh, kandidaadid tuleb esitada presidentuuri peadirektoraadi kabineti R null null punkt üks null üks Louise Wise'i hoones tegemist on siis presidentuuri äh, ruumidega, kuhu need kandidaadid tuleb siis esitada ja äh, kandidaadi nõusoleku kinnitus tuleb äh, sellele ka lisada ja hääletame